tal ei ole ju teist võimalust, kui tal on avanenud selle küsimuse juures sõttavõna ainult sinise kaardi küsimuse ajal või palun vabandust, vaba mikrofoni ajal ja kui temalt see võimalus ära võetakse, siis ei ole see korrektne. laske mul äh, selgelt rääkida. Ten seconds but not yes, more. Ten seconds. Start, go ahead, ten but, seconds okay, until one thirty jah, kümme sekundit, aga mitte rohkem. palun, ma võid, hakake lugema kümneni, palun kümme sekundit. Need on nüüd läbi, ma väga vabandan, ütleb proua Lunatšek. küsimus on mikrofonis, see puudub kõnelejal